Ja, ich lese aber jetzt erstmal. So, liebe Kolleginnen und kallid kolleegid, istung jätkub. ma tervitan äh, siin äh, Tšehhi äh, peaministri kohusetäitjat, Euroopa Liidu eesistuja esindajat, volinik Olli Rehni, pro-, äh, meie raportööre, komisjonide äh, esimehi, kallid kolleegid, meil on tänasel pärastlõunal väga hea meel rääkida kahest väga olulisest küsimusest, kahest olulisest paketist, kliimamuutuste paketist kõigepealt ja siis Euroopa välispoliitika äh, valdkonnast ja see kõik on meie äh, ühistöö äh, vili, mida me siin täna oleme arutelule võtnud. see kõik näitab seda, et Euroopa Liit suudab astuda konkreetseid samme, otsusekindlaid samme väga olulistes valdkondades, nimelt siis jätkusuutlik areng ja mereohutus. me allkirjastame täna siin need kaks paketti, see rõhutab äh, seda, kui oluline on Euroopa seadusandlus meie kodanike jaoks. kliimamuutuste ja energiapaketi osas on parlament ja nõukogu saanud paika alusseadusandluse, mille alusel Euroopa Liit suudab aastaks kaks tuhat kakskümmend saavutada endale seatud kliimaalased eesmärgid ja suudab siis hoida juhi positsiooni ka maailma tasandil nende probleemide lahendamisel. see aitab kindlasti parandada ka meie emissioonide kauplemise süsteemi, aitab riikidel kärpida CO2 heitmeid raportöörid nendes küsimustes olid Avril, Avril Doyle ja Sadu Hassi, mõlemad raportöörid on ka täna, peaks vähemalt kohal olema, vähemalt proua Hassi on saalis kohal. ning saame kasutada ka süsiniku äh, püüdmis, sidumise ja ladustamise süsteeme, tulevikus puhtaid äh, tehnoloogiaid ja nii edasi. seda kõike teeme me vahetult enne aasta lõpus toimuvat Kopenhaageni kliima tippkohtumist, see kindlasti suurendab meie usaldusväärsust sellel rahvusvahelisel foorumil mis puudutab nüüd mereohutust, äh, siis on lepituskomisjonis parlament ja nõukogu jõudnud kaheksas põhiküsimuses kokkuleppele, see on väga pika kolmeaastase töö vili ning see tõestab seda, et Euroopa Parlament äh, saab kaasa aidata äh, mereõnnetuste, merekatastroofide mõju meie merekeskkonnale, näiteks nagu Erika ja Prestige kannatused äh,, katastroofid. me teame, et väga paljud ettepanekud, mille on teinud Euroopa Parlament ja meie mereohutuse ajutise komisjoni poolt, on tänaseks vormunud seadusandluseks. tänu nendele jõupingutustele on äh, aluste järelevalve senisest tõhusam äh, ning ohutusnõuete täitmine kindlasti kõrgemal tasemel kui varem ning äh, toetame ka teisi valdkondi nagu usaldusväärsuse ja teadusuuringud ja tervitan nüüd ühtlasi ka proua Doyle'i, meie teist raportööri, kuivõrd ta jõudis ka saali ja lõpetuseks ma tahaksin äh, tervitada keskkonnakomisjoni liikmeid, Tšehhit äh, kui nõukogude, nõukogu eesistujat, transpordi- ja tööstuskomisjoni kolleegid ja nende esimehed, äh, suur tänu teile, te olete kõik panustanud aktiivselt sellesse ning ma tahaksin eriti tänada neid teie seast, kes osalesid äh, selle väga olulise, kes osalevad selle väga seadusandluse allkirjastamisel. ning tore on, et ka kaks fraktsiooni esimeest on suisa saali kohale tulnud. nii et suur tänu ja ma kutsuksin siis nüüd öö, äh, öö, äh, sõna võtma äh, eesistuja esindajal, palun. härra president, härra volinik, daamid ja härrad lugupeetud parlamendiliikmed, ma tänan teid kutse eest. Teie tänase